chiedo ai colleghi di prendere posto. kallid kolleegid, ma paluksin, et istuksite oma kohtadele. Così possiamo proseguire nei lavori dell'Aula. Do il benvenuto all'alto rappresentante palun istuge oma kohtadele selleks, et me saaksime edasi minna oma tööga. ma tervitan Frederica Mogherinit, välispoliitika kõrget esindajat ja ma tahaksin teid informeerida ette, et ei ole ühtegi palvet seoses artikliga kolmkümmend üks lõikega neli laekunud. nii et need parandused seega võime lugeda heaks kiidetuks. ja läheme nüüd edasi meie päevakorraga ja vastavalt päevakorrale kuulame nüüd liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika